witam państwa bardzo serdecznie. tere hommikust kõigile. Bardzo się cieszę, że jesteśmy właśnie. tervitan kõiki kohalviibijaid. mul on hea meel näha, et kõik on kohal. kõik on kohale jõudnud, me ei peagi ootama kella veerand kümneni, vaid saame alustada juba praegu, õigeaegselt. kindlasti jõudsite te parlamenti puhanute ja rõõmsatena, sest äh, puhkus oli pikk ja kui pikk ta siis ikka olema peaks niisiis ma tervitan kõiki, tervitan ka külalisi Euroopa Komisjonist, äh, tõlke. ja me saame minna päevakorra juurde, mis on täna suhteliselt tihe. niisiis, kõigepealt tuleb päevakord kinnitada. meil on siin üks taotlus, see puudutab äh, pärastlõunast osa. me ei peaks alustama mitte päevakorrapunktist seitse, vaid punktist üksteist. ja pärast punkti üksteist võtaksime siis punkti kümme sellise taotluse esitas raportöör. ma arvan, et äh, sellega võime me kõik nõus olla. tõlge on ette nähtud üheteistkümnesse keelde. ja nüüd äh, tuleb kinnitada ka kahekümnenda, kahekümne esimese juuni päevakorra äh,, koosoleku protokoll, vabandust, ning üheksanda ja kümnenda juuli oma me loeme need protokollid kinnitatuteks, kui vastuväiteid ei ole ja läheme edasi neljanda punkti juurde, milleks on Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarve kõik jaod. ja selle arvamuse raportöör on härra Roman Luis Velkartsel Seeso, kes on aseesimees. ja ma annan teile ka kohe sõna Te olete ette valmistanud arvamuse eelnõu oma, meie komisjoni nimel. ja me hääletame seda ettepanekut, teil on sõna. aitäh, härra esimees. nagu on kombeks tahaksin ka mina kõigepealt tänada kõiki, kes nende kahe arvamusega töötasid ehk siis selle praeguse arvamuse ja eelmise arvamusega. ma tänan kõiki, kes esitasid muudatusettepanekuid, sest äh, need ettepanekud tegid teksti paremaks. me tegime ettepaneku võtta uuesti sisse ähm, või taastada need eelarveread, mis meil alguses olid ja mida vahepeal kärbiti ja mis puudutavad erinevaid pilootprojekte. esimene arvamuse projekt on selline, kus räägitakse olulistest asjadest nagu erakorraliste meetmete vastuvõtt, see puudutab just liha- ja piimasektorit seoses äh, Vene embargoga ja need erakorralised meetmed on väga olulised tootjate kaitseks. lisaks on meil vaja ka eelarveeraldist äh, võitlemaks erinevate haigustega ja me peame vaatama ka Horisont kakskümmend, kaks tuhat kakskümmend äh, programmi meie eesmärk on vältida seda, et aastal kaks tuhat üheksateist tehtaks põllumajandussektoris täiendavaid kärpeid, sest põllumajandussektor on nagunii viimastel aastatel väga palju kannatanud. suur aitäh teile, härra raportöör. nüüd siis saame me minna hääletuse endani. esimene muudatusettepanek. me hääletame hääletame ähm, käega märku andes, kes on poolt. muudatusettepanek üks, kes on poolt? vastu? vastu võetud. kaks, kes on poolt? vastu võetud. kolm, kes on poolt? tänan, vastu võetud. neli, kes on poolt? tänan, vastu võetud. viis, kes on poolt, vastu võetud. kuus, kes on poolt, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu võetud. kümme, kes on poolt, vastu võetud kompromissettepanek üks, hääletus on alanud. E, e üks hääl on praegu üle, EFTD peab ühe, ühest hääletuskaardist loobuma. Dziękuję za pan e, poseł Agniu, pan poseł Agniu bardzo. Suur tänu, härra Agniu meil on äh, kolm häält ja kolm hääletajat on praegu ka kohal, kuidas saab siis olla, et me andsime neli häält? okei okay,, sorry, Mr Agnew. lugupeetud härra Agnew, see on hääletusmasina viga. Teil on õigus, teil on kolm äh, häält, kolm häält ka anti, ma ignoreerin äh, seega seda signaali, mis tuli hääletusmasinast ja palun teie käest vabandust. me palume teie käest vabandust ja palume ka teie fraktsiooni käest vabandust tegemist on tehnilise probleemiga, me läheme nüüd edasi. hääletus on lõppenud. ja kompromissettepanek üks on vastu võetud. edasi kaheksateist. kes on poolt? vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt vastu, tagasi lükatud. kakskümmend kaks, kes on poolt, vas-, äh, vastu võetud, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend viis, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud, kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võet-, vastu, kontrollime. kakskümmend kaheksa, kontrollime, hääletus on alanud. saame ka musu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmkümmend, kes on, kolmkümmend, kes on poolt, vastu võetud siiski kolmkümmend, kordame, kolmkümmend, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. kolmkümmend üks, kes on poolt? vastu võetud. kolmkümmend kaks, kes on poolt? vastu? seda kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kakskümmend poolt ja kakskümmend vastu, seega tagasi lükatud, vabandage, härra asem-, esimees. kolmkümmend kolm, kes on poolt? vastu? ka seda kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud napi häälteenamusega. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu võetud kolmkümmend üheksa, kes on poolt, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu võetud. nelikümmend üks, kes on poolt, vastu võetud. ja nüüd arvamuse projekt muudetud kujul. elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud Zamykam, zamykam, zamykam, zamykam, sorry, sorry. hääletus on lõppenud. ja arvamus on vastu võetud. suur tänu. ja me õnnitleme härra raportööri, kas te soovite uuesti sõna, palun, teil on sõna. suur tänu, härra esimees. tegelikult ma ütlesin juba alguses kõike, mida ma öelda soovisin, nii et tänan teid Za chwilę będzie pan proszony przy kolejnym punkcie, jeśli chodzi sellisel juhul läheme me edasi järgmise päevakorrapunkti juurde ning anname uuesti teile sõna. Euroopa Liidu kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta ülde, üldeelarve muudatusettepanekute ja katseprojektide vastuvõtmine. ma annan teile sõna, härra Sisu, et te saaksite selgitada, milles see punkt seisneb. Teie ilmselt annate neid selgitusi paremini kui mina aitäh, ma kordan lihtsalt seda, mida ma ütlesin juba enne. kui ma neist kahest arvamusest äh, rääkisin, siis äh, ma ütlesin ära juba üldised asjad, kuid ma tahtsin jätta endale ka veidi aega ja äh, selgitada seda arvamust edasi. minu meelest on kõige parem see, kui me saame kõik kokku võtta äh, struktureerida teksti selliselt, äh, et äh, nad oleksid kokkuvõtlikumad ja seda joont ma ka jälgisin. aitäh, seega me hääletame. me hääletame siis muudatusettepanekute ja katseprojektide osas, mis puudutab kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta üldeelarvet. kõigepealt viis, kaheksa, kuus, neli. kes on poolt? vastu võetud. viis, kaheksa ja kuus, kolm. kes on poolt? vastu võetud. viis, kaheksa, kuus, kaks. kes on poolt? vastu võetud. kõik need olid siis raportööri muudatusettepanekud, nüüd aga viis, kaheksa, viis, neli. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud viis, kaheksa, seitse, seitse, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, seitse, kaheksa, kes on poolt, vastu kui te ei tõsta kätt piisavalt kõrgele, siis on raske näha, mida te soovite, seega on mõistlik kontrollida. viis, kaheksa, seitse, kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis, kaheksa, kuus, üks ja viis, kaheksa, seitse, üheksa Need on ühesugused, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, kaheksa, null, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, viis, kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime. viis, kaheksa, viis, kolm, hääletus on alanud. Zamykam głosowanie hääletus on lõppenud. vastu võetud. palun äh, tõstke äh, kätt, nii et äh, seda oleks ka näha. viis, kaheksa, kaheksa, üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, kaheksa, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viis, kaheksa, kaheksa, neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viis üheksa null viis, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viis kaheksa kaheksa viis. kes on poolt? vastu? tagasi lükatud. viis kaheksa kaheksa kaks, kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. viis kaheksa kaheksa seitse, kes on poolt? vastu? tagasi lükatud viis üheksa null neli, kes on poolt, vastu võetud. viis kaheksa kuus null ja viis kaheksa seitse kolm, need on identsed, kes on poolt, vastu võetud. viis kaheksa kaheksa kaheksa. viis kaheksa kaheksa kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viis üheksa null kolm, kes on poolt? vastu võetud. viiskümmend kaheksa, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu võetud. viis kaheksa, viis üks, kes on poolt, vastu võetud viiskümmend kaheksa, üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, üheksa, neli, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, seitse, neli, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, seitse, viis, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, üheksa, null, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud viis, kaheksa, üheksa, üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, üheksa, kaks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, viis, üheksa, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, viis, null, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, viis, kaheksa, kes on poolt, vastu võetud viis, kaheksa, viis, seitse, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, viis, kuus, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, viis, viis, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, kuus, viis, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, kuus, kuus, kes on poolt, vastu võetud viis, kaheksa, kuus, seitse, kes on poolt, vastu võetud viis, kaheksa, kuus, kaheksa, kes on poolt, vastu võetud viis, kaheksa, üheksa, seitse, kes on poolt, vastu. kontrollime, viis, kaheksa, üheksa, seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, kaheksa, üheksa, viis, ütleb härra esimees. kes on poolt? vabandage, ütleb härra esimees. ma jätsin ühe vahele. niisiis. viis, kaheksa, üheksa, kuus, kes on poolt? vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, üheksa, viis, kes on poolt? vastu võetud edasi, viis, kaheksa, üheksa, kaheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, kuus, üheksa, kes on poolt, vastu võetud. viis, kaheksa, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis, kaheksa, seitse, null, kes on poolt, vastu võetud viis, kaheksa, seitse, üks, kes on poolt, vastu võetud. viis, üheksa, null, null, kes on poolt, vastu. kontrollime. ma arvan, et tagasi lükatud, kuid kontrollime. viis, üheksa, null, null, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud selge enamusega. viis, kaheksa, seitse, kaks, kes on poolt? vastu võetud. viis, kaheksa, seitse, kuus, kes on poolt? vastu. kontrollime. hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ja nüüd viis üheksa null üks, kes on poolt, vastu, tagasi lükatud. viis üheksa null kaks, kes on poolt, vastu minu nimekiri näitas nüüd EPP kohta midagi muud kui see, mida ma saalis näen. ma näen, et te olete poolt, seetõttu vaatasin ma EPP koordinaatori poole, sest ma ei saanud aru, mis praegu toimub. niisiis, ma tänan teid. sellega on hääletamine lõppenud, härra Agnide soovitas sõna, palun väga. mis oli see viimane hääletustulemus, te ei öelnud tulemust ostatnie głosowanie jest przyjęte. vastu võetud, viimane tulemus on vastu võetud. see on siis viimane muudatusettepanek, vabandust, projekt viis üheksa null kaks, see on vastu võetud ja lõpphääletust siin ei toimu, sellepärast et me hääletasime ainult äh, eraldiseisvaid muudatusettepanekuid. härra raportöör, kas te soovite omalt poolt veel midagi öelda? Yo le, le, eh, Le agradezco su, su empeño, señor presidente. aitäh selle eest, härra esimees, et te mulle nii läbivalt sõna annate, aga kordan, et juba ütlesin kõik ära, mida öelda soovisin. aitäh teile. suur tänu. aga te teate ju isegi, et reeglid on sellised, et ma pean teile eh, sõna pakkuma ja kui ma selle jätan eh, tegemata siis ma solvan institutsiooni sellega, et ei järgi neid reegleid ja seetõttu ma pidasin paremaks teha nii, nagu on ette nähtud. nüüd aga võime me minna edasi päevakorrapunkti kuus juurde. ma tänan teid hääletusel äh, osalemast. sellega oleme hääletuse läbi viinud kahekümne minutiga ja saame jätkata tööga. minuta przerwy tehnicznej minęła. minutiline paus on läbi ja jätkame kuuenda päevakorrapunktiga. vahearuanne mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse kohta parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks. hea kokkuleppe saavutamiseks arvamuse koostaja on härra Peeter Jaar. tundub, et teda kohal ei ole. aga tal on head kolleegid. ja palume nüüd, et härra Norbert Lints võtaks sõna kes teeb siis sissejuhatuse. seetõttu äh, mina arvan, et mul äh, seda ülesannet ei ole ja annan äh, kohe sõna härra Norbert Intsile. aitäh, esimees. tutvustan seda arvamust kolleeg Jaari nimel, kes kahjuks täna ei saa siin olla, tegemist on väga lühikese raportiga, väga lühikese arvamusega kolleeg Jaaril oli ainult tuhat viissada tähemärki selle jaoks, sellepärast on see väga lühike ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on juba ülehomme. nii et äh, ajakava on väga tihe, sisuliselt on tegemist küsimusega, et äh, milline on mitmeaastase finantsraamistiku rahaline mõju äh, põllumajandusele kolleeg Jaari jaoks oli oluline rõhutada, et ühine põllumajanduspoliitika on väga oluline sammas selleks, et varustada eurooplasi äh, kõrge kvaliteediga turvaliste põllumajandussaadustega, aga samal ajal on järjest rohkem bürokraatiat, järjest rohkem äh, ettekirjutusi ja mm, vähem vahendeid äh, ja Brexit ei tohi tekitada halvemat olukorda põllumajanduse jaoks ja oma arvamuses äh, on äh, härra Jaar käsitlenud siis mitme aastat äh, finantsraamistiku erinevaid ähm, lähenemisi, jooksevhindu ja püsihindu, tema teeb ettepaneku keskenduda ühele versioonile ja lõpetuseks härra Jaar rõhutab ka seda, et äh, ühise põllumajanduspoliitika reform võiks mm, suurendada põllumeeste tulusid bürokraatia vähendamise teel, tal on hea meel esitatavate muudatusettepanekute üle ja tänab äh, selle eest, et sai seda raportit äh, koostada ja tutvustada. jah aitäh, avan arutelu. esmalt saavad sõna variraportöörid. kõigepealt saab sõna proua Ma-, Ma-, Maurin. praegu kõneaja piirangut ei ole, aga katsuge siis ise ka aitäh, lugupeetud kolleegid, kõigepealt sooviksin tänada rap-, arvamuse koostajat, see arvamus on väga hea, me oleme korduvalt juba rääkinud muredest, mis seonduvad järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga ja meil on vaja selgust arvude osas, nii et e-, esmatähtis on see, et kõik arvutused tehtaks püsihindades, me äh, rõhutama seda selleks, et võetakse arvesse, võetakse arvesse ka äh, inflatsiooni äh, ja mm, vahearuande puhul mind äh, muudab eriti äh, murelikuks see summade vähenemine teises äh, sambas. Ähm, ÜPP on äärmiselt oluline selleks, et toetada põllumehi, aga ka kõiki teisi, kes tegelevad maaelu arenguga ja ma arvan, et seda muret äh, peab jaga-, jagavad ilmselt kõik äh, komisjoni liikmed siin, et kui me ei toeta tööhõivet ja juurdepääsu maapiirkondadele, siis äh, jäävad meie maapiirkonnad tühjaks ja meie kanname selle eest vastutust. nii et ma olen radikaalselt selle vastu, et vähendataks teise samba vahendeid ja mis puudutab oma vahendeid, see on väga aktuaalne, ma soovin, et oleks võimalik leida uusi vahendeid äh, ja et oleks võimalik toetada üleminekut äh, jätkusuutlikumale arengumudelile, aitäh! aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole variraportööride hulgas. härra Hoitamaa, palun. Yes, thank you very much, uh, chair and uh.... aitäh, ma tahaksin tänada arvamuse koostajat. tegemist on loomulikult kõige olulisema teemaga, millega me saame selle mandaadi ametiajal ja järgmise ametiajal tegeleda, nii et sellepärast peame sellega kindlasti tegelema, aga meil on äh, siin ähm, tege-, arutelud selle üle, et kuidas me raha kus-, kasutame ja mida talu-, äh, talunikud vajavad, et kui rääkida talunikega ja paljud kolleegidest on ise talunikud, kui küsida neilt, et mida te tahate, siis on äh, enamasti juttu kolmest asjast. E, esiteks soovivad nad äh, seda, et nende tööd hinnataks, äh, hinnataks seda, et nad töötavad loodusega, säilitavad loodusega ja tahavad seda jätkata, tahavad, et võetakse arvesse neid äh, miljoneid ja miljardeid, mida nad kulutavad selleks, et äh, parandada keskkonnamõju ja tahavad jätkata äh, talupidamist, anda talu üle järgnevale põlvkonnale, taha, saada piisavat sissetulekut. aga küsimus on, et kas taluniku sissetulek peaks tulema otse valitsuselt Brüsselist või peaksime andma talunikele võimaluse saada ise raha äh, turult, müües oma toodangut. ja see on küsimus, millele me peaksime ka siin kojas vastama. ja meil peaks olema äh, sellised õigusaktid, mis võimaldaksid talunikele olla vähem sõltuvad äh, otsesest sissetulekutoetusest ja saada rohkem tulu öö, turult. ja mina näen, et erinevad erinevates äh, poliitikates on tegemist võidurelvastumisega, mis puudutab otsetoetusi. me peaksime mõtlema sellele, et kas äh, otsene sissetulekutoetus äh, tõel-, tegelikult ka parandab talunike konkurentsiolukorda ja ma tean, et on äh, erinevusi ähm, kulude osas võrreldes kolmandate riikidega, me peame sellega tegelema, aga meil peaks olema laiem arutelu selles osas, et kuidas me äh, kulutame seda raha, mis ette on nähtud põllumajandusele mitmeaastases finantsraamistikus ja kui meil on mingi parem lugu, mida me saame oma sõpradele, oma kodanikele, oma valijatele selgitada, siis oleks äh, rohkem soovi anda põllumajanduspoliitikale rohkem vahendeid see ongi üldiselt meie seisukoht, ALDE fraktsiooni seisukoht on, et meil peaks olema tagatud adekvaatne põllumajanduspoliitikate rahastamine, meil peaks olema hea arutelu, et meil oleks korralik äh, põllumajanduspoliitika, mida me suudaksime ka oma valijatele selgitada, aitäh. Proszę Państwa, e, pozwólcie, że skorzystam z prawa przewodniczącego i odniosę. tahaksin äh, rääkida ühe äh, saadiku väga huvitavast äh, esitlusest, me oleme kõik ju kohtunud põllumeestega ja sellest inspiratsiooni saanud, aga see küsimus, mis siin tõusetub, et mida tähendab adekvaatne rahastamine? et et äh, mida tähendab adekvaatne rahastamine sinu koduriigis või Bulgaarias või Poolas või Põhja-Itaalias. Äh, me näeme ju, kui äh, erinev on põllumajanduse olukord nendes piirkondades. ja siis on meil ka näited Hollandist, aga meil on, oleks vaja selle jaoks rohkem aega me, kõik põllumehed ütlevad alati, et meil on vaja stabiilseid tingimusi ja et andke meile võimalusi äh, raha teenida, et me ei peaks äh, almust paluma, aga me peame olema ettevaatlikud, me peame vaatama, et mis toimub maailmas. on äh, kaubanduslepingud, millel on ka suur mõju ja vahel on see mõju suurem kui ühisel põllumajanduspoliitikal. aitäh eh, teile teie arvamuse eest, see on väga oluline, et me siin asju arutaks. sest eh, arvamuse koostaja tegeleb selle arvamuse koostamisega mm, ja töötatakse välja ka erinevaid äh, muudatusettepanekuid. härra Uasoo, palun. jah, nagu siin Karin juba rõhutas, et et ka, et äh, Ähm, ühine põllumajanduspoliitika ei taga tingimata siin meie toiduga varustatust, et äh, kuidas äh, on võimalik siin vaba äh, kaubanduslepinguid sõlmida iga hinna eest, mis ohustavad meie oskusteavet nende importtoodetega, et meie põllumehed peavad sanktsioonide ähvardusel väga rangeid reegleid järgima, ma olen äh, Äh, nõus selle nõudmisega, et eelarvet ei vähendataks. ja komisjon pidevalt äh, räägib äh, asjadest, et vaja oleks drastiliselt vähendada erinevaid bürokraatlikke nõudeid, mis väga palju mm, suurendavad põllumeeste väljaminekuid ja põllumehed tahavad, et neile makstakse õiglasi hindu ja see ongi siin probleemi tegelikuks pro Ehm, tegelikuks äh, põhjuseks. aitäh ja härra Colombier, palun. jah, aitäh. põllumajanduskomisjoni elu sõltub sellest, et kas põllumajanduseelarve jääb alles ja kas jäävad alles äh, sambad teises, kahe, mis oli meie seisukoht, et mitte mingi kriisi režiimi ei tahaks, nii et me üldiselt toetame seda arvamust, tuletan meelde, et komisjon kinnitab, et põllumajandus ei tohi kannatada äh, poliitiliste otu-, otsuste pärast nagu Brexit või uued poliitikad, aga siin äh, on erinevaid kärpeid ja mm, kärped on erinevad ka erinevates Euroopa osades ja komisjon kasutab siin kahte erinevat arvutusmeetodit. meile ei meeldi ka see, et need drastilised kärped teises sambas, et komisjon neid soovib läbi viia, tuletan meelde, et see teine sammas äh, kaitseb investeeringuid ja tööhõivet äh, maapiirkondades äh, Ähm, mis äh, on juba väga mõjutatud äh, inimeste lahkumisest, nii et äh, toetame seda arvamust, aga tõenäoliselt seda väga ei järgita. teised komisjoni seda ei tee ega ka komisjon ei järgi seda arvamust, sest komisjon praegu soovib vähendada Euroopa põllumajanduse eelarvet, aitäh. proua Aguilera, palun. aitäh ma tahaksin äh, härra Jaarile ja härra Lentsile öelda järgmist, et äh, arvamus tundub äh, korrektne, aga tuleks arvesse võtta ka seda, et meie komisjoni mõjutab ähm, eelarve drastiline vähendamine ja arvamus on korrektne, võttes arvesse meie arvamus, meie võimalusi aga me peaksime veelgi otsustavamalt äh, välja astuma nende põllumajanduseelarve kärbete vastu. ma olen äh, nõus mõningate ettepanekutega, nagu näiteks äh, omavahendite süsteemi parandamine, aga me peaksime mõtlema ka sellele, et liikmesriikide osamakseid tuleks suurendada. ka see tuleks meie teksti lisada. omavahendid, jah, me toetame seda, aga võiks äh, ka liikmesriikide poolt tulla täiendavaid vahendeid. nagu variraportöör juba õigusega ütles, teine sammas on äärmiselt oluline ja lisaks sellele tuleb mainida, et meile ei meeldi see, et struktuurifondide määrusest on äh, EGFL äh, välja võetud, see minu meelest ei ole positiivne ja ma tahaks, et äh, mainitaks ka seda, et vaja oleks vahendeid äh, keskkonna ja tervishoiu teemade jaoks ja ka vabakaubanduslepingute asi, seda on äh, siin juba mainitud. Need eelistavad ekspordisektorit, aga vahel on probleeme tootmismudelitega ja seda tuleks finantsraamistikus ja eelarve ettepanekutes samuti arvesse võtta. ma arvan, et äh, seda arvamust oleks äh, nendes aspektides võimalik veel parandada ja veel üks asi sissetulekutoetused, kas me peaksime endiselt äh, sellele panustama või peaksime rohkem panustama toodete turustamisele. tegemist on huvitava aruteluga, et äh, milliseid äh, vahendeid tahame põllumajanduspoliitikas rakendada ja milliseid reforme me soovime, et kuhu peaksid äh, vahendid minema, kas ainuüksi sissetulekutoetusesse või peaksime rohkem panustama turule. see on huvitav aspekt komisjoni praeguses ettepanekus mis seda uut mudelit puudutab, siis ma ei tea, milline see tulemus äh, olema saab, mul on jäänud mulje, et äh, igas riigis tekib oma süsteem. see on kindlasti huvitav aspekt. enamuses äh, riikides tuleks tulevikus püüelda selle poole, et turg tagaks äh, talunikele sissetuleku, see peaks igal juhul olema eesmärk äh,. härra Agnew, palun ärge võtke eeskuju kolleegist. aitäh, ma loodan, et kannatate mind välja, sest mm, viimasel koosolekul ma ütlesin, et ma lähen äh, Hispaania põhjarannikutele ja tahan seal ka mingeid talu, äh, talu külastada ja, ja siis mulle pakuti võimalus, et leida ähm, üks koht, mida ma saaksin külastada, käisin Hispaanias, mul oli veidi raske seda farmi üles leida, äh, jõudsin mingisuguse äh, küla juurde, nägin seal mingit noort inimest, lootsin, et ta räägiks inglise keelt äh, äh ja ta äh, isegi teadis, kes ma olen, sest et kohalik ajakirjanduses oli sellest kirjundanud äh, ja, ja selgus, et äh, ta oli seal kuuks ajaks äh, puhkusel, aga muidu töötab ta siin lobistina ja see äh, talu, mida ma külastasin, oli siis väga kuulus ja tegeles pullide tõuaretusega. ja siis me rääkisime raha küsimustest ja ük-, viisteist aastat tagasi oli seal äh, üks äh, perepoegadest hukkunud äh, tööõnnetuses, see on asi, mida me näeme järjest rohkem ja Ühendkuningriigis, kus on äh, Äh, järjest vähem talunikke, me näeme, et õnnetusi on järjest rohkem, kui äh, raha kuskile kulutatakse, siis tuleks just sellele teemale äh, tähelepanu pöörata, sest me räägime siin toiduohutusest, aga tegelikult ähm, inimeste ohutus on äh, ka samuti väga tähtis teema põllumajanduses. aitäh teile, aitäh Esterile! Te puudutasite väga olulisi küsimusi ja oleksite võinud neist isegi pikemalt rääkida. proua Sandra, palun. aitäh. esmalt äh, tahaks öelda, et äh, ma olen äh, põllumajanduse, põllumajanduseelarve vähendamise vastu aga tuleb öelda, et äh, tuleks äh, rohkem tegeleda poliitiliste meetmetega, mis võimaldaksid seda, et äh, põllumehed oleksid vähem sõltuvad avaliku sektori poolsest toetusest, et nad saaksid tõesti elada oma tööst. ja selleks on vaja mehhanisme, et me saaksime õiglased hinnad. ja et need hinnad oleksid tagatud äh, kogu põllumajanduse tegevustsükli jooksul, et äh, väga oluline on see, et kuhu meie raha läheb ja seetõttu tuleks rääkida selliste põllumajanduslike mudelite toetamisest, mis on ökoloogilised, et äh, esimesed tegevusaastad noortalunike puhul ja ka vanemate talunike puhul, kes et neid tuleks toetada, et tekiks selline põllumajandus, mis oleks ühiskonnale kasulikum, kus äh, oleks esindatud VKE-d, et äh, kõike ei määraksid ettevõtjad, kes äh, lõpptulemusena kasu saavad nendest vahenditest, mis põllumajandusele antakse. proua Peti, palun. Hvala gospodine predsjedniče na sjednicama Europskog parlamenta e, često. aitäh. Euroopa Parlamendis me tihti arutame seda, kui oluline on ohutuse tagamine Euroopa Liidus, kui tegemist on välisohtudega, interneti turvalisusega, energia mm, turvalisusega. aga siin me räägime siis toiduga varustatusest kogu Euroopa Liidu äh, kodanike puhul. kahjuks äh, on põllumajandustootjate sissetulek madalam kui teistes sektorites ja äh, kliimamuutustega seoses oleme näinud, et äh, väga paljud äh, viljad üldse saaki ei anna, aga me näeme ka, milline on Vene embargo mõju ja me näeme selle kõige mõju ähm, maapiirkondade elanikele. ja põllumajandusele, põllumajanduseelarve vähendamine on vale samm, eriti kui tegemist on noort, noortalunikega, siis äh, see, kui vähendatakse äh, toetust ähm, talunikele, kes tahavad äh, jätkata ähm, talupidamist, jätkata kultuuritraditsioonide säilitamist, siis see on vale, ma toetan kõiki samme, mida härra Jaar on oma arvamuses välja toonud, aitäh! aitäh, ma nõustun arvamuse esitaja ja ka kõigi eelkõnelejatega selles, et ühine põllumajanduspoliitika on oluline, et seda tuleb jätkuvalt äh, rahastada ja et äh, seda, äh, sellega seoses tuleb mõelda ka toiduga varustatuse kindlusele, keskkonnakaitsele, kliimamuutustele ja nende mõjule ning kindlasti ka Euroopa konkurentsivõimele, eurooplaste või Euroopa tootjate konkurentsivõimele sest äh, tuleb ju mõelda sellele, et Euroopa peab saama olla kindel selles, et ta on toiduga varustatud ja et äh, tootjad saavad tööd jätkata. ja seetõttu need kärped, mida Euroopa Komisjon tahab teha, lähevad tegelikult vastuollu põllumajandussektori ootustega ja ambitsioonidega, mis on ju väga suured ja praeguses majanduskeskkonnas ei ole ju võimalik, et riigid ise seda poliitikat üksi rahastavad ning äh, seetõttu tuleb meil mõelda ka pikale äh, perspektiivile ja sellele, millised äh, on meie praegused hinnad ja kuidas tagada tootjatele õiglane sissetulek. kuna olukord on selline, nagu ta praegu on, siis kindlasti me vajame tuge ja vajame seda toetust veel pikka aega ka tulevikus, aitäh. härra Roope, palun buvo pakankamai laiko mums. E, ma arvan, et meil on olnud e, piisavalt aega selleks, et e, komisjoni ettepanekud läbi vaadata. ja meil oli ka suurepärane võimalus rääkida oma koduriikide ja naaberriikide talunikega, reisida, vaadata, millised on nende ootused ja mida saaksime meie teha, tagamaks seda, et põllumajanduse tulevik oleks helge ja et äh, meil oleks ka noori talunikke. ja ma arvan, et äh, me peame siin olema järjekindlad, et kui me ütleme täiskogul, et äh, eelarvekärped meile ei sobi, siis me peame ka oma sõnade juurde jääma. ja kõik uued väljakutsed ja soovid tuleb raha äh,, nende jaoks peavad liikmesriigid leidma lisaraha või äh, tuleb tegeleda vähemate asjadega, muud varianti ei ole. ja veel üks asi, mis puudutab äh, teist samma, sammast, siis me kõik soovime seda, et äh, põllu, et äh, maapiirkonnad Euroopa Liidus oleks elujõulised, aga nüüd on meil tegemist kahekümne viie protsendiliste kärbetega, mis saab maapiirkondadest, kui me väga olulistes äh, valdkondades äh, vahendeid vähendame ja teise samba vahendeid kasutatakse Leader programmi jaoks. Äh, ja kui tegemist on looduskatastroofidega, ka see on väga oluline, et eelmisel aastal kannatasid väga paljud riigid vihma all, et ei olnud võimalik külvata ega saaki küll koristada, aga sel aastal kannatame me põua all ja me tõstatame selle teema ka homme. ja neid asju tuleb siin arvamuses ka arvesse võtta, et kui ka äh, drastiliste äh, Äh, kliimatingimuste tõttu, ilmastikutingimuste tõttu äh, kannata-, äh, kaotab talunik väga suure osa sissetulekust ühel aastal ja järgmisel aastal jälle, siis on tegemist ju sellega, et ta satub meeleheitesse, me tahame, et Euroopas oleks piisavalt kõrge kvaliteediga toit, toiduaineid, meil on vaja sekkuda, me peame rääkima hindadest, sest kui me seda ei tee, siis mida rohkem me toetame, seda rohkem äh, töötlev tööstus äh, e, ja muud ettevõtted saavad äh, sellest rahast endale, aga e, talunikud ei saa midagi. nii et meil on vaja hinnalagesid äh, ja künnishindu, et me teaks kindlalt, et põllumajandustootjad saavad piisavalt toetust. ja lisaks sellele on meil vaja mõista, et kõik riigid peavad olema konkurentsivõimelised ja et äh, vaja on ka, et toimuks lähenemine järgneval perioodil. proua McInnes, palun aitäh ja aitäh raportöörile Peter Jaarile ja Norbertile selle tutvustamise eest. ma arvan, et me peaksime täna keskenduma eelarve kaitsmisele. me peame loomulikult rääkima sellest, et kuidas raha kulutatakse, aga kui raha ei ole, siis ei ole võimalik ka rääkida sellest, kuidas seda kulutada ja paljud äh, talunikud, kellega ma kohtusin suve jooksul, on, ähm, nende jaoks on ainus äh, kindel asi just nimelt need toetused, mida nad saavad, kõik muu on eba, äh, ebakindel ilmastiku tõttu, saagikuse tõttu, nii et neil on vaja seda kindlust, et nad saavad jätkuvalt toetust ühisest põllumajanduspoliitikast. homme me arutame äh, Ähm, ilmamõjusid ja võimalikke selle suve kliimamõjusid, äh, põuda ja üleujutusi ja võttes arvesse neid asju, peaksime survestama äh, eelarve tõstmist, et äh, need kärped siin võetakse arvesse Brexitit ja selle potentsiaalset mõju ja et teiste poliitikavaldkondade, näiteks äh, rände ja julgeoleku ja kaitsepoliitikat ja on mõningaid liikmesriike, kes ei soovi suurendada oma äh, sissemakseid üldeelarvesse. nii et me peaksime survestama liikmesriike ja peaksime kindlaks jääma sellele, et äh, teiste poliitikavaldkondade vajadusi ei tohiks rahastada põllumajanduspoliitika kärbetest. see peaks olema meie mantra ja siis me saaksime äh, rääkida sellest, et kuidas äh, äh, raha jaotada. Jan Hoitamäel on huvitavaid äh, ettepanekuid, ma olen sinuga mingis osas nõus, aga turg alati ei toimi ja kõik supermarketid räägivad sellest, et et äh, toiduhinnad alanevad, nii et äh, põllumehed ei äh, saa rohkem raha, vaid nende hinnad järjest alanevad, nii et meie komisjon peaks survet suurendama, tagamaks ähm, seda, et äh, eelarvet suurendatakse kliima- ja ilmastikuprobleemide tõttu ja pärast me peaksime arutama seda, kuidas äh, seda raha jaotada, aga kõigepealt tagagem see, et, äh, et raha ei väheneks. Tak. Pewnie ten sposób dyskusji będzie przebiegał w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego i myślę... Mulle tundub, et see arutelu jätkub terve valimiskampaania vältel meil. Oleme jõudnud äh, eelarvetööga samuti edasi, aga silmas tuleb pidada muidugi ka seda, et see arutelu jätkub hiljem. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, deze zomer heb ik... Aitäh suvel arutasin seda teemat põhjalikult Hollandis ning äh, Jan Hautimaa tõstatatud teema on äh, ka minu riigis kõne all olnud. kui me ei räägi nendest teemadest äh, tootjatega, kui me ei võta arvesse keskkonnaalaseid mõjusid ja kulusid, kui me ei võta arvesse toidu ohutust, loomade heaolu, keskkonnainvesteeringuid ja nii edasi ja nii edasi, me peame kõiki neid kõrgeid standardeid jälgima. ja me peame ka põllumajandustootjatega, tootjatena teadma, et meil on võimalus tööd jätkata, eriti kui me vaatame, kuidas tegutsevad äh, suured äh, hargmaitsed tootmisettevõtted äh, võrreldes väikeste perekonnaettevõtetega. kui meil on sissetulekutoetuse meede, siis muidugi on see nendele väikestele tootjatele väga oluline. muidugi tuleb vaadata ka võrreldi teist poolt, äh, vähemalt Hollandis on meil väga palju probleeme põua tõttu, tootjad äh, maksavad rohkem, vähemalt kaks-kolm korda rohkem vahel sööda eest ja kui me räägime näiteks äh, piimatootjatest, me näeme, see tekitab suuri probleeme. korduvalt on äh, ka põllumajandusminister öelnud, kes Ameerikast meid külastas mõne aasta eest, et põllumajandustootjad vajavad toetust, me peame alustama äh, kes äh, selle tööga ka siin, aga meie peaminister ütleb, et ei, unustage ära, seda pole vaja. tegelikult me isegi ei tea ju, kui palju raha selleks äh, on kas, kas viis protsenti, viisteist protsenti, äh, ka struktuurifondid, see on hoopis teine küsimus kõik ministeeriumid, riigipead, valitsusjuhid esitavad oma projektid ja on selge, et me ei saa endale siin kärpeid lubada toetan Peeter Jaari seisukohti ja Rahvapartei seisukohti. me peame teadma, millised on järgmised sammud. Euroopas on toidutootmisega mitmeid aastaid tegeldud ja me teame, millal me saame loota, meil on vaja kokkulepet, mis toimiks, meil on vaja ka toiduohutusele keskenduda, toiduga kindlustatusele ja me peame teadma, kuidas see tulevikus toimib, enne kui me suuname eelarve küsimused poliitika kujundajateni Euroopa Parlamendis on tegemist väga olulise aruteluga, mida me tahame tulevikus näha. küsimus ei ole mitte ainult äh, maapiirkondades äh, ja nende elujõulisuses, vaid ka tööstuses, kui me vaatame teis-, mis toimub teistel suurtel mandritel, siis äh, liigub tootmine lihtsalt sinna, kui meie seda korralikult läbi ei mõtle. härra Buda, palun. suur tänu, esimees muidugi me kõik tahame, et eelarve oleks tasakaalus, aga samas me mõistame, et eelarvet tuleb vähendada. võttes arvesse väljakutseid põllumajandussektoris, usun mina, et kõige lihtsam lahendus oleks avaldada survet liikmesriikidele, et nemad suurendaksid oma osalust eelarves sest vastasel juhul ei saa me põllumajandussektorit äh, samal määral toetada. hästi tõite väga huvitava küsimuse, milline, mida tähendab äh, piisav rahastus põllumajandussektoris, mis äh, kumb oli õnneks muna või kana, me peame siin selle küsimuse lahendamiseks aru saama eelarves on ette nähtud piisavad vahendid selleks, et põllumajandustootjatele oleks tagatud äh, väärikas sissetulek, ligipääs haridusele, tervishoiusüsteemile ja ka võimaldataks neile puhkust, pensionit. samas me peame oma aruteludes keskenduma ka tarbijate huvidele. tarbijatel peaks olema ligipääs kõrge kvaliteediga toodetele ning hinnad peaksid olema taskukohased ja nüüd jõuamegi otsetoetuste küsimust, küsimuseni. otsetoetused on põllumajandustootjate turvavõrguks, aga mina läheksin kaugemale ja ütleksin, et otsetoetuste tase on väga oluline, Ida-Euroopas on otsetoetuste määr, olgugi et see on kindel, kuid sellest ei piisa põllumajandustootjate väärika sissetuleku tagamiseks ja need määrad on riigiti ebavõrdsed, aga me ometigi tegutseme ühisel turul. liha kilo hind on Saksamaal ja Rumeenias ju sama, aga keerulisem on liha toota Rumeenias. meil on madalam toetuste määr ning lõpuks jääb tootjale kätte vähem äh, raha investeeringuteks ning äraelamiseks. seega otsetoetuste parem tasakaal on vajalik selleks, et meil oleks äh, Euroopa Liidus tasakaalus põllumajandussektor. artiklis seitse on äh, Petri Aari arvamuses punkt, mis puudutab äh, kriisireservi vahendeid. me peame määratlema, mis on kriisiolukord. Rumeenia ei saa kasutada sellist rahastust selleks, et näiteks äh, sigade Aafrika gripi vastu võidelda, meil on väga keeruline olukord seoses selle tõvevastase võitlusega, äh, mis kandub üle metssigadelt, neid on väga keeruline kontrollida, neid tuleb Ukrainast juurde ja meil ei ole meetmeid, mis äh, võimaldaks kahju hüvitada, tuhandeid äh, sigu tapetakse selle pärast, meil peaks olema võimalusi ennetada, et see tõsine tõbi jõuab teistesse Euroopa Liidu riikidesse ja samuti peaks seakasvatajatele välja pakkuma mingi lahenduse, mingi turvavõrgu, et nad saaksid turul jätkata. <clears throat> Eh, aitäh. tõtt-öelda ÜPP reformi raportöörina pean ütlema, et MFF-is ette nähtud tuleks parandada, meie jaoks ei ole see vastuvõetav, meil on väga keeruline teha tehnilisi või poliitilisi otsuseid selle põhjal, mis on meie ees, võttes arvesse, et tähtajad on väga lühikesed, peamiselt kärbitakse maaelu arengu valdkonda, see on halvav kärbe, arvestades, et mitmes liikmesriigis on probleeme sellega, et maapiirkonnad valguvad inimestest tühjaks, inimesed liiguvad linnadesse, maaelu arenguvahend oleks palju kasulikum, kui seal oleks piisav rahastus taga. aga muidugi me peame arvesse võtma ka Brexitit ja äh, liikmesriigid peavad omalt poolt rohkem panustama eelarvesse, nagu komisjon soovib komisjon peaks seda ka arvesse võtma. mina ka jään endale kindlaks, meil on vaja rohkem oma vahendeid, toetan selles äh, härra Jaari. arvan, et liikmesriigid peaksid samuti rohkem panustama eelarvesse, kui me tahame, et Euroopat oleks rohkem, peaks olema ka eelarves rohkem vahendeid võrreldes sellega, mis on praegu ette nähtud poliitilised kokkulepped, kaubanduskokkulepped, et äh, turg peab olema sellises seisus, et see saab toimida nii, nagu me soovime. kui me Euroopa Liidus langetame selliseid otsuseid, peame äh, oma põllumajandustootjate toetamiseks suurendama ka esimest sammat, otsetoetused, kriisireserv, jah, need on väga head, aga need ei lahenda probleeme, ma tean, milline on olukord ja ma tean, millised on prognoosid, aga kõige suuremad kulud jäävad ikka tootjate kanda. meie anname endast parima selleks, et asjad toimiksid, aga me oleme nurka surutud, MFF-i reform tegelikult siin meid ei aita ja meil on vaja teha poliitilisi otsuseid, äh, teades, mis toimub edasi ÜPP-ga. härra Tanten, palun. aitäh, härra esimees, palju paljut on eelkõnelejad juba öelnud, aga mina tahaksin meelde tuletada, et kõik uuringud on näidanud ikkagi seda, et ühine põllumajanduspoliitika on Euroopa tootjatele kasulik. ja need tingimused, mis sellel aastal mitmetes riikides valitsesid, näitavad meile samuti, kui oluline on see, et ühine põllumajanduspoliitika oleks tugev, et ta tõesti pakuks kindlustunnet ja seetõttu tuleks nendest tulemustest lähtuda ka siis, kui me tulevikku kujundame. seetõttu ma toetan seda esimest sammast. see, mida Euroopa Komisjon pakkus, see, mida on öelnud ka liikmesriikide äh, riigipead, äh, puudutavad ju samuti Euroopa tulevikku ja neid tulevikuks äh, tehtud ettepanekuid. seetõttu ma leian, et meie arvamuse projekt on hea, aga me peaksime võib-olla natuke rohkem äh, mõtlema mitte ainult sellele, mida tahab Euroopa Parlament, äh, vaid äh, ja mitte ainult eelarvekomisjoni seisukohtadele, vaid me peaksime võib-olla mõtlema ka sellele, mis praegu toimub euroalal ja mida arvavad euroalade liikmesriikide liidrid. ma arvan, et meil on vaja ka kriisireservi ja see peaks olema täiesti sõltumatu eraldis, täiesti sõltumatu fond me oleme ju tegelikult ka näinud, et Euroopa Komisjon ei ole suutnud kunagi kriisireservi täielikult välja maksta, sellepärast et paljud rahandusministrid või ka riigipead lihtsalt ei ole nõus omapoolset kohustust täitma ja siit need probleemid tekivadki probleem ei ole selles, et esimene sammas ei ole piisav, probleem on selles, probleem on just nimelt kriisifondis või kriisireservis ja seetõttu tuleks vaadata seniseid õppetunde ja sellest lähtuvalt ka tegutseda, aitäh. aitäh, härra Flanagan, palun. aitäh, loodan, et kõigi puhkus möödus kenasti kui me soovime taotleda raha mis tahes projekti jaoks, kas siis maja ehitamiseks, ettevõtte loomiseks, siis äh, peab nendele inimestele, kellelt me raha soovime, selgitama, mida me selle rahaga teeme, seetõttu on minu jaoks hämmastav, et äh, asepresident äh, väidab, et me ei saa arutada seda, kuidas raha kulutatakse, enne kui raha on olemas, see on täiesti hullumeelne just selle tõttu, kuidas seda raha praegu kulutatakse, ongi tekkinud selline poliitiline surve ning see on põhjus, miks mõned meie kolleegid ja kolleegid komisjonis arvavad, et äh, on mõeldav liigutada raha sealt, kus see praegu on, teistesse valdkondadesse, kaitsetööstusse ja nii edasi. eelarve kontrolli komisjoni Äh, osalejatel, kolleeg McInnes, äh, soovitan minna sinna ja kuulata, mis seal räägitakse, kui te seda teete, siis teid ei ül-, teid ei üllata, miks soovitakse eelarvet vähendada, korduvalt oleme kuulnud, kuidas öeldakse, et võimatu on Euroopa kodanikele väita, et raha läheb kuningannale, Larry Goodmani taolistele inimestele, näiteks minu riigis me näeme, et ühel põllul tuhat eurot hektarit, aga tema konkurent ei saa mitte midagi. meie soovime aga taotleda veel rohkem raha, aga me ei saa arutada isegi seda, kuidas seda raha kulutatakse. vabandage, kui sellise jutuga panka lähete, siis saadetakse teid äh, ukselt tagasi. ka Euroopa rahvas tahab teada, kuidas seda raha kulutatakse kuulen, kuidas räägitakse suuremast panustamisest, mina ar-, arvasin, et ainult sotsialistid äh, hakkavad äh, rohkem raha probleemi poole loopima, kui äh, probleemi ei õnnestu lahendada, äkki me parandaksime seda, kuidas me raha kasutame, enne kui Euroopa kodanikelt rohkem raha soovime. praegu kohtleme põllumajandustootjaid nii, nagu mõnes USA vanglas vange koheldakse anname neile jupikaupa raha, vaatame, kui kaua neil õnnestub vastu pidada, aga tegelikult neil ei õnnestu seda siit oota, me peame rääkima sellest, kuidas raha kulutatakse, samuti räägitakse riikide panuse suurendamisest, Iirimaa on neutraalne riik ja mina toetan seda staatust, mis on minu võimalus, kui mina meie riigilt soovin suuremat osalust millised tagatised on mul, et seda raha ei kulutata mitte millegi muu peale, näiteks kaitseprojektidele või Euroopa Liidu halduskulude peale? inimesi ei õnnestu sellise jutuga veenda rohkem panustama, vähemalt mitte iirlasi, sest meie tahame toitu, mitte pomme ja kuule, nendest on meil juba küllalt. Pan poseł Bogowicz Tudi sam se strinjam, da je potrebno najprej. aitäh, ka mina olen nõus, et kõigepealt peame tagama piisava rahastustaseme Euroopa Liidu NATO liikmesriigid on nõustunud et, et kaks protsenti SKP-st on vaja turvalisuse ja julgeoleku tagamiseks, aga kui me räägime põllumajandusest ja Euroopa Liidu eelarvest, siis on probleeme ka ühe koma kolme protsendi tagamisega, nagu me Euroopa Parlamendi resolutsioonist nägime. seetõttu null koma kolm protsenti SKP-st, mis on praegu suunatud toiduohutusele on seitse korda vähem kui see, mis on suunatud julgeolekule, see on väga suur probleem ja kindlasti põhjustab tulevikus veel palju peavalusid. ning probleeme põhjustab ka teise samba toetuste vähenemine, vähendamine, teine sammas peaks tagama, et maapiirkonnad oleksid konkurentsivõimelised, et neid arendatakse, et inimesed sooviks seal elada, et ka digiteerimine jõuaks sinna, et noored sooviksid tegeleda põllumajandusega. kui me vähendame rahastust, siis me saadame sellega välja vale signaali. kui me ei paku kõrge kvaliteediga elamistingimusi, sealhulgas lairiba internetti ja muud taristut, me räägime ka haridusest, heaolust ja nii edasi, siis noored ei soovi maapiirkondadesse elama jääda annan endast parima Nutikate külade projektiga seoses selleks, et just sellist tarvistut välja töötada ja suur tänu teile kõigile projekti teises faasis avaldatud toetuse eest. loodan, et ka need, kes vastutavad rahastamise ja eelarve eest, on veidi heldemad ja realistlikumad põllumajanduse ja maaelu arengu rahastamises ning vähemalt me saame säilitada senise rahastustaseme, aitäh. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și uh, domnului raportor, care a făcut o treabă excelentă. aitäh, esimees. tahaksin äh, tänada raportööri väga hea töö eest. mulle tekitavad teise samba kärped väga suurt muret, ütlen seda sellepärast, et äh, mitmetel liikmesriikidel on hädasti seda sammast vaja. Neil on vaja teha edaspidi ka investeeringuid põllumajandusse, luua töökohti ning äh, ka, tunnen muret ka otsetoetuste kärpimise osas. me teame väga hästi, et kõigis liikmesriikides ei ole need toetused võrdsed, kuigi tootmiskulud on samad. pestitsiidid, kütus, need kõik on ju meil sama hinnaga, nagu te väga hästi teate ning mis puudutab veel otsetoetuste määra, siis te teate, et meie motoks on ühtsus mitmekesisuses, meil on vaja võrdseid tingimusi kõigile tootjatele kui Prantsusmaa tootja saab äh, kahekordselt selle toetuse, mis äh, jõuab äh, Rumeenia tootjani, siis me ju näeme, et Rumeenia põllumajandustootjast ei ole Prantsusmaa tootjale konkurenti. ja ma ei räägi siin ainult Prantsusmaast, tegemist on Euroopa-ülese probleemiga. seni, kuni tootmiskulud on igal pool ühesugused, oleks ainult õiglane kui ka toetused, mida me põllumajandustootjatele liikmesriikides anname, oleksid võrdsed. samuti on räägitud töökohtadest, teate väga hästi, et Rumeenias ja teistes liikmesriikides on probleemiks äh, maapiirkondade rahvastiku vähen-, vähendamine, kui me vähendame toetusi teises sambas, siis me lööme neid liikmesriike hella kohta, tekit-, süvendame veel probleeme, meil ei ole ressursse, et motiveerida noori maapiirkondadesse elama, et oma pered maale viia. oleme rääkinud ka sellest, et me soovime, et põllumajandustootjad ei oleksid sõlt-, ei oleks sõltuvad otse toetustest, vaid et nad suudaksid piisava sissetuleku tagada ka turuolukorras, aga me peame olema ettevaatlikud turutingimused on väga keerulised, konkureerime Hiina, Brasiilia, Ukraina toodetega ning need mainitud tooted on, ja see pole üllatav, palju odavamad kui need, mis, mille toovad turule meie tootjad. kas need kolmandad riigid lähtuvad äh, tootmises äh, samadest äh, tingimustest, samadest standarditest, samuti olen nõus sellega, et me peaksime olema väga ettevaatlikud ja ka kolleegid on sellele tähelepanu juhtinud, nimelt kriisireserv millal seda kasutada, kuidas seda reguleerida, sest on selliseid olukordi, kus sellist reservi on tarvis kasutada, aga see ei ole võimalik, näiteks tänane Rumeenia juhtum, äh, sigade Aafrika gripp, sigade katk, me, meil oleks vaja to-, toot-, tootjate toetamiseks kasutada kriisireservi, see ei ole ka võimalik ning on lihtsalt äh, lahenduseks sigade tapmine ja me näeme, et mitmetes liikmesriikides on see samuti probleemiks olnud. aitäh. nagu teate, mina ei poolda mingisuguseid kärpeid järgmises äh, põllumajanduseelarves. eelarve peaks äh, reaaltasandil jääma samaks äh, praegusega jah, meil on piirangud eelarves, mis tekitavad probleeme seoses Brexiti ja kaitsekulutustega. kuidas me saaksime tagada selle, et liikmesriigid suurendavad äh, oma panuseid äh, ja, ja see aitaks äh, vähendada probleeme, mis eelarvekärbed põllumajanduses võivad tekitada teiseks, liikmesriikide panust ei saa sellise lõhe katmiseks kasutada, kuna see suurendaks äh, ebavõrdsust veelgi, kus on suuremad kärped, seal liikmesriigid ei saa neid auke täita. see aga vähendab Euroopa ühtsust, ühtsust me ju aga Euroopas sooviksime näha rohkem ning mis puudutab ääremaid, kui härra Hogan äh, sellest rääkis, siis ta rääkis, et äh, ääremaades, kaugemates piirkondades äh, kärpeid ei tehta ning vastupidi, meil on vaja suurendada sealseid vahendeid võitlemaks näiteks inflatsiooni vastu ka siin raportis tuleks seda mainida. Peeter Jaari soovin õnnitleda, tegemist on tõesti hiilgava raportiga. Frank Bellon, head of unit, DG Agri. aitäh, DG Agri üksuse juht, palun. jah, aitäh. mõned kommentaarid ka minu poolt kuna mulle tundub, et kümnendal juulil tegelikult üksikasjalikult äh, tehniliselt teeme äh, mitmest finantsraamistikust ja ÜPP-st rääkisime seega täna tõstatan vaid mõned punktid, mõned rääkisid teist kontekstist, konteksti tõesti tasub silmas pidada, konteksti, milles äh, mitmeaastase finantsraamistiku ettepanek tehti, Brexit on üks küsimus, me peame leidma rahastust ka teiste poliitikate jaoks, aga samas tagama piisama, piisava toetuse praeguste traditsiooniliste poliitikate, näiteks ÜPP jaoks selles ongi probleem, ma leian, et komisjon on esitat-, esitanud tasakaalus ja mõistliku ettepaneku, ÜPP-s ette nähtud kärped seoses otsetoetustega on suhteliselt leebed, enamikes liikmesriikides äh, jääb kärbe alla kolme koma üheksa protsendi ning mõnes liikmesriigis otsetoetusi lausa suurendatakse. samal ajal äh, soovitakse ettepanekus minna kaugemale otsetoetuste lähenemise osas liikmesriikide vahel, see on osa meie ettepanekust. oleme siin kaasanud, ähm, lähtunud mõttest, et äh, need liikmesriigid, kelle toetused on alla üheksakümne protsendi Euroopa Liidu keskmisest, peaksid jõudma viiekümne protsendini. Äh, ka teisest sambast räägiti, komisjoni ettepanek sisuliselt siin tähendaks, et me peaksime säilitama piisava toetuse taseme maapiirkondades, aga äh, liikmesriikide vahel, äh, liikmesriikide ja Euroopa Liidu rahastusel tasakaal mängitakse ümber, siin tulevadki mängu maaelu arengu oma äh, poolsed vahendid liikmesriikidest, ka teie arvamuse ettepanekus soovitakse vähendada bürokraatiat seoses reservi kasutamisega, siin meil on tõesti väga hea lihtsustamise ettepanek, ma arvan, et kõik on nõus, et praegune süsteem lihtsalt ei toimi, see on liiga keeruline, liiga koormav ning ettepanek, mis on laual, on palju paindlikum ning äh, siin on ette nähtud, et piisav rahastus oleks saadaval ja kiiresti, kiiremini kättesaadav, kui on vaja näiteks erakorraliste turumeetmete puhul samas uus äh, põllumajandusreservi ettepanek äh, soovib vältida olukorda, et kärpeid tuleks teha igal aastal äh, otsetoetuste arvelt selleks, et reservi rahastada. see mehhanismi parandusettepanek peaks tõesti suure lihtsustuse kaasa tooma. arvamuses juhiti tähelepanu ka sellele, et Äh, kaks tuhat kakskümmend äh, otsetoetustest võetud äh, vahendeid ei maksta tootjatele tagasi, siin näete ka, et alternatiiviks ettepanekus oleks jätkata praeguse süsteemiga ja jätkata ka aastal kaks tuhat kakskümmend üks praegust süsteemi, aga selle mingi teine külg on see, et siis tuleks otsetoetusi veel kärpida selleks, et kriisireserv paika panna aastaks kaks tuhat kakskümmend üks nii et äh, selles mõttes on jälle küsimus äh, selles, et me peaksime lihtsustama oma lähenemist ja olema pragmaatilisemad ja meie ettepanek seda ka ette näeb. suur tänu arvamuse ettepaneku eest, jääme ootama muudatusettepanekuid ja sellega täna lõpetaksin, aitäh. raportöör, palun. aitäh, esimees saan teha lühidalt, kolleeg Jaaril on hea meel muudatusettepanekute üle. on juba ka siin palju sõnavõtte esitatud. enamus olid põllumajanduseelarve kärbete vastu ja ootan huviga siis kolleeg Hoitamaa muudatusettepanekuid ja ka kolleeg Flanagani muudatusettepanekuid, sest need sõnavõtud äh, veidi erinesid üldisest meelsusest siin komisjonis. ja kolleeg Jaar siis äh, üritab töötada välja korraliku kompromissi, mis äh, saadaks äh, siis selge si-, signaali meie komisjoni poolt eelarvekomisjonile, aitäh! aitäh ka teile! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimene, esimesel augustil kell kolmteist null null. daamid ja härrad, seda päevakorrapunkti me arutasime väga pikalt, sellepärast et see punkt oli kõigi jaoks väga oluline see oli väga oluline nii selle arvamuse seisukohast kui ka meie tuleviku seisukohast, sellepärast et me töötame ju ka uue finantsraamistikuga ning see on eelarvekomisjoni arvamus ja seega väga oluline. ma tänan teid kõiki, tänan härra Jaari ja härra Linsi ja nüüd on meile jäänud veel arutada kaks päevakorrapunkti, mille käsitlemiseks on tegelikult aega vähem kui tund aega ja seetõttu olen sunnitud piirama kõneaega kõigepealt äh, me võtame päevakorrapunkti seitse, plasttoodete küsimus ja nende mõju keskkonnale. ja sõna saab äh, härra Robe. meil on siin keskkonnaasjade komisjoni arvamus ja arvamus puudutab siis seda, milline on teatud plasttoodete mõju keskkonnale. selle arvamuse eesmärk on vastavat kahjulikku keskkonnamõju vähendada ja vähendada eriti seda negatiivset mõju veekeskkonnas, kuid samuti räägitakse siin kahjulikust mõjust inimtervisele. selle arvamuse aluseks on üks mõjuhinnang, millega on uuritud äh, just äh, meredes ja ookeanides toimuvat ning kõige tihedamini leitaksegi just nimelt ühekordse kasutusega plasttooteid Euroopa erinevatest randadest. samuti on leitud plastikut kalastamistoodetest, nüüd aga saab sõna härra Robe selle ähm, projekti tutvustamiseks. suur aitäh, härra esimees suur aitäh, tegemist on tõepoolest väga olulise küsimusega. ning sellega oleks pidanud tegelema juba tükk aega tagasi. nii meie kui avalikkus on seisukohal, et plastiku kasutamine on problemaatiline probleemid tekivad nii inimeste kui loomade jaoks, kahjustatakse nii inim- kui loomtervist ja ma tänan Euroopa Komisjoni selle eest, et nad on ähm, toonud lauale direktiivi eelnõu. minu arvates on tegemist hea õigusloomelise ettepanekuga, sest seal öeldakse väga täpselt, mida oleks vaja teha ja kuidas neid soovitud tulemusi saavutada. kahjuks äh, räägib Euroopa Komisjon ainult äh, nõndanimetatud mikroplastist ja selle mõjust ookeanidele ja meredele aga tegelikult näeme me seda tüüpi, vabandust, tegelikult näeme me ka teist tüüpi plastikut, mis kahjustab loomi, mis kõigepealt satub äh, pinnasesse ja seejärel jõuab äh, merre ja ookeani, kus äh, neid plastikutükikesi neelavad kalad ja hiljem jõuavad need kalad inimese toidulauale. kuid kõike seda direktiivis ei arutata ma leian, et üldiselt on see direktiiv väga suur samm edasi, kuid sellest hoolimata oleks võimalik seda teksti omalt poolt parandada. ma leian, et meil võiksid olla selgelt äh, defineeritud ootused ja selgelt defineeritud tulemused, mis tuleb saavutada viiekümnendatel aastatel kasutati plastikut vaid viis miljonit tonni aastas, nüüd tehakse seda aga palju suuremal skaalal ja kasutus on umbes kolmsada miljonit tonni aastas. see tähendab seda, et plastikut kasutatakse mitukümmend korda rohkem. merereostus tähendab seda, et meredes hulbivad prügisaared ja plastikut, millest me siin räägime, kasutatakse laialdaselt kosmeetikasektoris, ka näiteks hambapasta tootmiseks, me kõik ju kasutame hambapastat igal hommikul, loputame suu puhtaks ja sülitame need jäägid kraanikaussi. sealt läheb reovesi minema ja jõuab lõpuks merre ning mereloomad ja kalad söövad neid jääke kõige olulisem küsimus on kindlasti see, et plastik on väga odav, seetõttu seda nii palju kasutataksegi. ja plastprügi tekib ainult juurde, kui me kiiresti ei tegutse. eriti oluline on see küsimus inimtervise seisukohast ja just siin tuleb rõhutada neid nõndanimetatud mikroplastikuid. meil on vaja konkreetseid kuupäevi, konkreetseid piiranguid ehk siis konkreetseid ettepanekuid Äh, liikmesriikide jaoks. kindlasti tuleb aastaks kaks tuhat kakskümmend viis vähendada plastiku kasutamist vähemalt viiekümne protsendi võrra. ja aastaks kaks tuhat kolmkümmend peab ähm, plastiku ja plastikust mikroosakeste kasutamist vähendama vähemalt kaheksakümne protsendi võrra muidugi on vaja ka seda, et Euroopa Komisjon esitaks oma kalkulatsioonimeetodi, mis oleks kolme ja mitte kuue aasta kohta, sest kuueaastane periood on liiga pikk. meil on vaja ka vahehinnanguid, et me näeksime, kuidas töö edeneb ja milliseid tulemusi on võimalik oodata, võttes arvesse neid meetmeid, mida me hakkame rakendama. komisjon räägib siin ringmajandusest aga kui ümbertöötlemine toimub nii nagu praegu ja plastiku kasutamist ei vähendata, siis tegelikult ei jõua me kuhugi. me peaksime rääkima mittetoksilisest ringmajandusest. võttes arvesse ekstreemseid äh, ilmastikutingimusi, mis viimasel ajal valitsevad, näiteks äh, pikaajalised põuad, äh, siis ka neil on oma mõju plastiku lagunemisele looduses ja tegelikult on täiesti ootuspärane, et plastiku omadused muutuvad teatud ilmastikutingimuste tõttu, ka sellega tuleb arvestada. on veel üks ettepanek, kus öeldakse, et liikmesriigid võiksid ise panna äh, plasttoodetele hinna. ma arvan, et äh, seda ja et neid tooteid ka maksustada ja ma arvan, et selle ettepanekuga tuleks töötada edasi ning liikmesriikidele, kes maksu ei kehtesta, võiks kehtestada teatud turupiirangud. supermarketites peaks kilekotid olema paigutatud nii, et nende kättesaamine on ebamugav, et neid saab ainult ühest kohast ja et inimesed lihtsalt kasutaksid sellisel juhul kilet vähem. ma näen, et mulle antakse märku, et ma pean sõnavõtu lõpetama, ma teen seda kohe, aga tahaksin öelda veel seda, et lisas A on välja toodud nimekiri. see nimekiri ei ole ammendav. ja ma arvan, et on ka teisi plasttooteid, mille kasutust tuleb piirata. Euroopa Liit peab andma kõikidele tootjatele stiimuli, mis motiveeriks neid kasutama vähem plastikust mikroosakesi, et need osakesed ei jõuaks, ei jõuaks magevette ega ka mitte merevette ja ookeanidesse. ma tänan kõiki, kes arvamusse panustasid, jään ootama meie diskussiooni ja edasisi ettepanekuid juba homme. nii et ähm, meil oleks võimalik variraportööridega see lõplik versioon sõnastada. suur aitäh teile! aitäh ka teile! nüüd variraportöörid. variraportöörid saavad sõna kaheks minutiks, kõik teised üheks minutiks, proua Tšufrida. aitäh! suur tänu ka raportöör Robele selle töö eest, mida ta on teinud komisjoni ettepanekuga. ma leian, et komisjoni ettepanek on keskkonnahoiu mõttes väga mõistlik ning tutvustab ka väga asjakohaseid kohustusi lisaks leian ma, et Euroopa Komisjoni ettepanek on selge, sest seal tuuakse selgelt välja meie ühised väärtused ja põhimõtted. võib öelda, et kõikidele väljakutsetele pööratakse nüüd rohkem tähelepanu ja räägitakse rohkem ka merereostusest, mereprügist ning sellest, kuidas seda vähendada. Euroopa Liit astub praegu väga õigeid eh, samme ning see läheb kokku ka meie ringmajanduse strateegiaga. tekstis äh, räägitakse sellest, kuidas ähm, plastik, sealhulgas plastikust äh, mikroosakesed ja ühekordse kasutusega äh, plastosad mõjutavad keskkonda, sealhulgas siis pinnast ja ka vett. see on osa meie üldisest plastikustrateegiast. ja nii see peabki olema. ma loodan et te saate selle teksti kirjutada selliseks, et tähelepanu või fookus ei läheks eemale kõige olulisematest teemadest. Euroopa Komisjon on välja toonud ka mitmed äh, faktorid, mis on seotud just põllumajandusega ja sellega, kuidas plastiku kasutamist äh, ringmajanduses ühtlustada siin räägitakse ka rakendustöö erinevate etappide tähtaegadest. ja ma arvan, et tuleks rääkida ka erinevatest äh, materjalidest, millega saaks äh, plastikut asendada ja äh, toodetest, mis tulevad just põllumajandusest. räägitakse tootja vastutusest ja seda ma pooldan. ma pooldan seda, et tootja jagaks mitte ainult seda tulu, mida saadakse keskkonna, keskkonda kaitstes, vaid ka kulusid. kuid rääkides tootja vastutusest, tuleb kaitsta väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtjaid, kelle jaoks see kulu võib muutuda väga suureks. ma esitan need kommentaarid ka kirjalikult. ja jään ootama huviga, mida arvavad kolleegid, aitäh! aitäh! suur tänu! ma tänan raportööri selle raporti eest ja ütlen kohe alguses, et tegemist on väga olulise teemaga. meri on muutunud justkui plastikusupiks ja loomulikult on see murettekitav. aga nüüd tuleb hakata mõtlema, milline on plastiku seos põllumajandusega. see on igati asjakohane küsimus, millele tuleks põhjalikumalt mõelda see on nii sellepärast, et mulle tundub, et meie põllumajandussektoris ning ka talunikud kasutavad tihti tooteid, mille puhul nad isegi ei tea, et need sisaldavad plasti. mis siis juhtub, on see, et ähm, teatud ajahetkel tuleb äh, mõni mittetulundusühendus või muu organisatsioon, kes hakkab näpuga näitama ja ütlema, et põllumajandussektor kasutab äh, saastavat äh, plastmassi, mis lõpuks jõuab meredesse, kuid talunikud isegi ei tea, et nad seda teevad. seega minu eesmärk on see, et me kaitseksime talunikke selliste süüdistuste eest, mis ei ole asjakohased, sest nad ei ole teadlikud, mida nad teevad või nad ei saagi sellest üldse midagi teada seetõttu tuleb raportiga tagada ka see, et talunikke ei hakataks ebaõiglaselt süüdistama keskkonna reostamises, aitäh! aitäh! suur tänu, härra esimees! ookeanid on äh, meie planeedi kopsud kogu hapnik, mida meie sisse hingame, on olemas tänu meredele. viimase kahekümne nelja aasta jooksul on ainuüksi Hollandis õngitsetud merest kahe ruutkilomeetri, eh, nii palju plastikut, mis katab kaks eh, ruutkilomeetrit. see tähendab seda, et eh, meresid reostatakse ja see lubab planeedil vaikselt hävineda. suur osa plastikust, mis merre jõuab, tuleb Euroopast. ja Euroopa peab olema valmis neid kahjusid ka hüvitama mered ja ookeanid on vajalikud nii loomadele kui äh, inimestele ja seetõttu tuleb neid kaitsta ja hoida ära toksiliste jäätmete sattumine veekogudesse. kuid ka liikmesriigid peavad vaatama, milline on nende kohustus, kuidas nemad saavad teha nii, et äh, vähem kasutataks plasttooteid, eriti ühekordseid plasttooteid, et vähem tekiks plastprügi tuleks vaadata, kui palju müüakse kilekotte ja millise hinnaga ja nii edasi on äh, järjest rohkem liikmesriike ja ka kohalikke omavalitsusi, kes püüavad plastiku kasutamist piirata. ma arvan, et äh, neid äh, inimesi ja organisatsioone tuleks toetada ka Brüsselist. Euroopa Komisjon ütleb, et tegemist on hea ettepanekuga mis aitab lahendada kiireloomulist keskkonnaprobleemi, kuid ma loodan, et see probleem on tõesti kiireloomuline ja sammud, mida astutakse, on nii kiired, et me hoiame lõpliku katastroofi ära. me kõik teame, et ennetamine on olulisem kui probleemide lahendamine. meil on praegu kakssada viiskümmend erinevat plastikutüüpi, mida pakendite tootmisel kasutatakse ja ainult väikest osa sellest on võimalik ümber töödelda supermarketid teevad äh, plastikutootjatega ka koostööd ja see on lihtsalt äh, vale. näiteks äh, avokaadode ja lillkapsaste pakkimine ühekaupa kilesse, seejärel veel paigutamine kilekotti on ju jabur, see on, see on ebavajalik ja selline praktika peab poodidest võimalikult kiiresti kaduma. Euroopa Komisjonil on äh, peavad olema väga selged eesmärgid selles osas, kui palju plastikut üldse tohib kasutada, kui suur osa sellest tuleks ümber töödelda ja nii edasi. samas on ju tõsi, et me oleme plastikust väga pikalt rääkinud, kuid ei ole astunud äh, mingisuguseid äh, tõelisi samme selle probleemi lahendamise suunas ja seda me peame tegema, kui me tahame planeedi päästa, aitäh! aitäh! palun teil mitte ületada oma kõneaega. kõneaeg on üks minut inimese kohta, sest me oleme juba ajakavast maha jäänud. suur aitäh, härra esimees. tegemist on olulise algatusega, millega soovitakse vähendada plastiku kasutamist aga ma tahaksin öelda ka seda, et eh, head eeskuju peavad näitama ka eh, seadusandjad, näiteks Euroopa Parlament. meie siin komisjonis peaksime vastu võtma omapoolse eh, projekti ja nõudma, et Euroopa Parlament ise samuti vähendaks plastiku kasutamist ja plastiku tootmist kui palju meie ise neid probleeme suurendame näiteks sellega, et meil on siin joogivesi ühekordsetes plastikpudelites, kui palju pudeleid siin tühjaks juuakse? ma leian, et ähm, meie komisjoni esimees peaks koostama kirja ja ütlema, et äh, vett tuleks jagada klaaspudelites ma ei tahaks äh, ära kasutada kindlasti kogu kõneaega, mille te mulle andsite, aga ütlen ikkagi, et meil on vaja muudatusettepanekuid selleks, et äh, plastikpudelite kasutust ka teistes tööstussektorites oluliselt vähendatakse, aitäh. aitäh, härra esimees, jah, tõepoolest ka mina olen nõus Gabriela ja teistega. selline algatus parlamendis endas oleks väga oluline, aga lisaks tahaksime esitada muudatusettepanekud härra Rode arvamusele. meil on siin punkt neli punkt seitse, kus räägitakse plastiku mikroosakestest, mis on eriti oluline, sest enamik plastiku tavakasutusest hõlmabki just nimelt neid mikroosakesi ma ei äh, nõustu aga muudatusettepanekuga viis, kus räägitakse äh, kalastamisvarustusest ja võitlusest selles vallas. ma ei nõustu sellega. sest ma arvan, et äh, kalastustarbed on väga erinevad ja neid ei saa kõiki panna ühe pealkirja alla. siin on vaja rohkem selgust ja veel tahaksime rääkida muudatusettepanekust kuus, kus räägitakse erinevatest piirkondadest. mina olen Lõuna-Hispaaniast kus räägitakse, kus plastikut kasutatakse väga palju ka põllumajanduses. aga mis puudutab ümbertöötlemist, siis seda tihti eh, siis, eh, siis suur osa sellest plastikust just nimelt ka töödeldakse ümber ja kui talunikud plastikut ümbertöötlemisse ei saada, siis peavad nad selle eest, selle äraandmise eest ise maksma. seetõttu saab öelda, et Hispaanias ümbertöötlemine toimib juba väga hästi ja see võiks olla ka eeskujuks. vabandage, ütleb härra esimees, aga aega on tõesti vähe. härra Husling, äh, jah, ma tänan kolleegi, aga tuleb selgeks teha ka see, et komisjoni ettepanek hõlmab ainult ühte koma viit protsenti kogu plastikust ja komisjoni ei ole tegeldud, äh, komisjon ei ole tegelenud põllumajandusega ja põllumajandusel on probleem, et ainult kümme protsenti nendest ainetest, mida kasutatakse põllumajanduses, näiteks äh, plastik, mida kasutatakse sparglipõldude ka, äh, katmiseks või ähm, kasvuhoonetes kasutav plastik, ainult kümme protsenti sellest mm, taaskäideldatakse ja see, et seda ei taaskasutata, see on üks probleem, et palju sellest plastikust Äh, põletatakse, seda ei võeta uuesti ringlusesse ja kui vaadata, kui mm, palju on kogused kasvamad, kasvanud, siis see on suur probleem ja tegemist ei ole mitte ainult äh, Ähm, mere reostamisega, vaid me reostame oma mullapinda pikaajalises perspektiivis äh, ohtlike ainetega, nii et seetõttu peame teg-, äh, vaatama, kuidas oleks võimalik plastikasutust põllumajanduses vähendada. tihti on asi nii, et äh, mm, selleks, et oleks võimalik igal aastaajal mingisuguseid ähm, mingisuguseid äh, puuvilju süüa, sellepärast on üldse vaja neid, nii palju plastikut kasutada ja me peame selle teemaga tegelema. härra Caputo, palun. aitäh. ma ei hakka kordama seda, mida kolleegid juba rääkisid, aga ma tahaksin välja tuua ühe väga olulise probleemi. kui me räägime sellest, mis keskkonda tõesti ohustab, ja sellest, mida on vaja praegu teha, siis me peame tegutsema võimalikult kiiresti. mis puudutab ühekordse kasutusega plastiktooteid, siis probleeme põhjustab ennekõike turg. suur osa sellest toodangust tuleb ju Hispaan- äh,, tuleb ju Hiinast. Need äh, plasttooted on keskkonnale väga kahjulikud, aga meil on tegelikult äh, täna ju olemas ka head alternatiivid, mida tulekski kasutada. seega meil tuleks tegutseda koostöös kohalike omavalitsustega. aga äh, imporditud tooted on, nende küsimus on muidugi palju keerulisem. meil on vaja pikaajalist visiooni nende toodete osas, mis juba turul on ja meil on vaja teha ka uuring selle kohta, milline on turukäitumise mõju. härra esimees, ma teen lühidalt. mina sain äh, puhkuse ajal ühe kingituse, mis oli tehtud just nimelt äh, ümbertöödeldud äh, plasttoodetest. nii et ümbertöötlemise ettepanekuid me toetame igal juhul ja toetame ka alternatiivsete plasttoodete kasutuselevõttu. aga toorainet on igal juhul vaja. ja uue, uute toorainete väljatöötamisel ju kasutatakse miljoneid ja isegi miljardeid selleks, et need tooted leida. see töö praegu käib. aitäh põllumajanduses kasutatakse tõesti väga palju plasttooteid. näiteks kasutatakse plastvõrke, millega kaetakse maapind pärast istutustööd selleks, et noori taimi ka, ka, kaitsta öökülma eest minu enda valijaskonnas on välja töötatud meetod, mille abil seda plasti hiljem lõhustada nii et äh, plast ikkagi teatud aja pärast äh, hakkab hävima ja ei jää igaveseks keskkonda ringlema. aga sellega on kahjuks äh, seotud ka probleemid, see meetod ei ole heaks kiidetud. mul on, mulle on ka antud seda plastikut ja tõepoolest ma panin selle oma lauale ja teatud aja pärast on sealt kadunud, sest ta hävib oluline on seega see, et me peaksime lubama innovaatilisi lahendusi arendada ja mitte kaikaid kodaratesse loopima nendele, kes sellega tegelevad. aitäh, härra Flanagan! kui midagi on väga olulist, siis on siin tavaliselt ka palju rahvast. ja ka täna räägime me väga olulisest teemast. me oleme endale pikka aega valetanud ja ei tohiks seda jätkata. nüüd äh, tuleb ikkagi aus olla. kui me mõtleme lausele visake minema, siis äh, kogu valetamine saabki sellest äh, alguse, sest kuhugi ei ole ju midagi võimalik visata, kui seda just planeedilt kuidagi ei eemalda. me peame aru saama, et kui plasttoode kasutusele võtta, siis tuleb sellest hiljem vabaneda kuidagi keskkonnasõbralikul moel. ja esimene asi, mida teha, on see, et seda toodet üldse ei kasutagi. meil on vaja luua selline olukord, kus me teeme talunikele lihtsaks plasti kasutamisest loobumise võib-olla siis äh, luua tõesti biolagunev plastik või äh, sellised pakendid loomatoidule, mille loomad saavad ära süüa pärast seda, kui nad sõid ära toidu. on erinevaid lahendusi ja praegu neid ka ju kõiki käsitletakse. aga ma tahaksin vastata kolleeg Agnule, kes äh, rääkis siin tehnoloogiast. see tehnoloogia on suurepärane. teisalt on tehnoloogia ju pikalt olemas olnud, äh, paljude tehnoloogiate puhul on räägitud, et need äh, lagundavad plastikut, kui tegelikult siiski ei lagunda, sest mikroosakesed jäävad alles, need äh, aga lähevad keskkonda ja asuvad seal kahjulikku mõju avaldama, midagi ei saa ära visata Vsi se strinjamo, da je mikroplastika velik probleem in tudi to, da me oleme kõik nõus, et plastiku mikroosakesed on väga kahjulikud ja oleme nõus ka sellega, et põllumajandussektor on üks selline sektor, kus palju plastikut kasutatakse. seetõttu ma toetan seda raportit ja selle üldist suunda ning olen teisalt ka väga rahul sellega, et äh, sellesse raportisse on muudatusettepanekute kaudu sisse pandud ka uut informatsiooni nõndanimetatud biotehnoloogia kohta, sest tõepoolest äh, plastiku biolagundamine on üks võimalusi, mida saaks äh, toetada ka olemasoleva eurorahaga Horisont kakskümmend kakskümmend realt Euroopa Liit igal juhul toetab selliseid arenguid ning bioplastik võib pakkuda uusi võimalusi ka põllumajandussektorile, nii et me ei pea selle probleemiga enam samas mahus tegelema. ma arvan, et me liigume õiges suunas ning et Euroopa Parlament peaks toetama biolaguneva plastiku alast tööd, aitäh! E tegemist on väga olulise küsimusega nii majanduslikus kui keskkonnaalases mõttes, samuti puudutab see rahvatervise kaitset. meie elu on seotud merega, merega, kus hulbib praegu see plast ja seetõttu me peame mered hoidma puhtana samuti tuleb mõelda plastiku seostele põllumajandussektoriga. me teame, et talunikud kasutavad praegu plastikut ainult siis, kui see on tõesti hädavajalik. plastiku kasutus võib keskkonda positiivselt mõjutada, juhul kui püütakse vähendada herbitsiidide, erinevate taimekaitsevahendite kasutust seetõttu tuleb igat probleemi lahendada ikkagi nii, et me vaatame kõiki selle tahke. meil on vaja teadusuuringuid äh, plasti mikroosakeste kohta ning ka biolagunevate plastide kohta. selliste plastide kohta, mis ei ole keskkonnale kahjulikud, sest neid saab ümber töödelda, aitäh. proua McInnes, ma arvan, et kolmekümnest sekundist piisab, tegemist on väga keeruka teemaga ja ma arvan, et siin on avalikkuse surve ja äh, saada lahti kogu plastikust, aga äh, kui me seda teeksime, siis sellel oleks oma tagajärjed ja me peame olema väga ettevaatlikud selles osas, et kuidas me haldame seda plastiku kasutamise vähendamisest äh, ühiskonnas ja põllumajanduses ja need meist, kes meist pidevalt lendavad ja lennukites kohvi joovad, plastiklusikad, plastiknuga ja plastikusse pakendatud piima äh, kasutavad, ma arvan, et sellest me peaksime alustama, sest põllumajanduses on plast-, kasutatakse plastikut selleks, et äh, kaitsta äh, toitu ja selleks, et su suurendada saadikuks, saagikust, meil on vaja öö, tehnoloogiat, mis võimaldaks seda, et me ei peaks äh, üritama kõigest plastist lahti saada, vaid me peaksime seda paremini analüüsima, et kuidas me seda eesmärki saavutada saaksime. aitäh. Ähm, teise kohtumise tõttu ei saanud enne siin olla, aga tahaksin äh, öelda, et äh, meil on juba kakskümmend aastat tagasi ehitatud äh, prügipõletusseade, kus äh, seda energiat äh, mõistlikult saab kasutada, et energia tootmises on võimalik kasutada naftat, aga võib kasutada ka plasti ja küsimus äh, on selles, et kas plasti kogutakse puhtalt ja kas seda kasutatakse mõistlikult. kui me kasutame plasti energia tootmiseks, siis on tegemist teise astme energia tootmisega, kus on võimalik naftat asendada. nii et alati on oluline see, et mida me teeme selle plastiga ja taastuvatest energiaallikatest on võimalik väga häid tooteid teha, mis äh, hoolitsevad selle eest, et keskkonda ei kahtlustata aitäh ja nüüd annaks äh, sõna äh, komisjoni esindajale härra Kestutis Andamukasele. aitäh tunnustaks tõest- mm, ka arvamuse koostajat äh, arvamuse eest, et tegemist on arutelu algusega Euroopa Parlamendis ja täna arutatakse seda direktiiviga Keskkonnakomisjonis ja Kalanduskomisjonis. väga hea, et see töö algab siin, me oleme huviga lugenud äh, Äh, arvamust ja raportöör pakub välja äh, uusi ambitsioonikaid meetmeid, mida siis äh, analüüsime kindlasti, me hindame teie ambitsioonikust, aga me oleksime ka ettevaatlikud, me oleme nõus sellega, et põllumajanduslik plast on väga oluline plastireostuse allikas ja et see jõuab jõgedesse kuna enamus plastist äh, jõuab ähm, pinnasesse, aga meres esineb siis enamasti mikroplasti kujul ja komisjoni ettepanek keskendus eelkõige äh, makroplastikust prügile e-, Euroopa Liidu randades kui me laiendame selle direktiivi kehtivusala teistele toodetele ilma selge äh, tõendusmaterjali olemasoluta, see ei oleks soovitav, eriti kui tegemist on mereprügiga, aga ma oleks põhimõtteliselt nõus, et praegune tava, kus Ähm, pra-, kasutatakse pl-, plasti-, plastikmultsi ja see lihtsalt küntakse ähm, pärast ähm, mulda sisse, et sellel on oma tagajärjed, meil on plastikustrateegia, mis me võtsime vastu selle aasta alguses ja me kutsume üles, et me kasutaksime plastikut jätkusuutlikumalt ja äh, ja et meil oleks suurem tootja vastutus äh, äh, mõningates liikmesriikides ja tegeldakse ähm, ja, äh, ja juhiksin teie tähelepanu ka ähm, väetiste määrusele, kus samuti on tegeldud plastikmulčiga ja mikroplastik on probleem, aga sellega tegeldakse teises kohas, nagu näiteks piirangutega mm, seoses REACH-i määrusega ja teiste mm, Äh, õigusaktidega, mis puudutavad tekstiile ja muid asju. Ähm, nii et äh, plastikpelletitega tegeldakse eraldi. ja siin käsitleksin ka mõningaid teisi olulisi aspekte, näiteks äh, vähendamise eesmärgid, me hindame raportööri, arvamuse koostaja ambitsioonikust, aga see läheb kaugemale sellest, mis meie oleme mõjuhinnangus paika pannud. ja mis veel, mis puudutab mõjuhinnangut, et hinnatakse seda, et äh, ühekordsete toidupakendite kasutamine suureneb, et liikmesriigid peaksid selles osas midagi ära tegema, aga me vaatame selle direktiivi läbi ja me võime siis äh, ka muuta neid eesmärke, aga mitte, me ei tee seda praegu ja ma olen mures ka hindamise aja vähendamise pärast kuuelt aastalt kolmele, sest et äh, see on lühike ajavahemik selleks, et saada vajalikke andmeid, selleks, et äh, tulla välja ettepanekutega eesmärkide kohta, mis äh, siin arvamuse koostajal mõttes on olnud ja veel erandite kaotamine, mis puudutab mm, mõningaid äh, biolagunevaid plastikuid, me oleme tõesti väga mures biolagunevate plastikute pärast, kuna see ei ole tihti kasulikum, aga me oleme avatud meelega, sest kui me tõesti leiame sellised plastikud, mis äh, on tõesti biolagunevad, kes, mis on biolagunevad ka merekeskkonnas, miks siis ei võiks selline erand alles jääda, aga selliseid tõendeid meil praegu veel ei ole. mis puudutab polüstereeni kasutamise keeldu, me oleme nõus, et see on üks problemaatilistest plastisortidest, aga see ettepanek ei puuduta kõiki aineid, see puudutab äh, tooteid, mitte plaste. polüetüreen ja polüst- ja teised plastikud võiksid olla sama kahjulikud kui polüstereen, nii et äh, me spetsiifiliselt nende plastikainetega ei tegele, aga sellega te hakatakse tegelema ähm, pakendamismaterjalide äh, jäätmete direktiivi ettepanekus, millega me oleme vä lubanud välja tulla Euroopa plastikustrateegias ja tahaksin nüüd tänada põl-, äh, teie komisjoni ja arvamuse koostajat väga hea arvamuse eest ja loodetavasti kõik need head äh, mõtted jõuavad siis parlamendi lõplikusse raportisse. aitäh! muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahe, kolmekümne esimesel augustil kell üks päeval ja nüüd on sõna veel arvamuse koostajal aitäh. ja nagu ma näen, enamus on siin äh, ühel nõul. ja ma loomulikult üleöö me kõiki asju ellu viia ei saa, aga mida me saame täna teha, selle me peaksime ka täna ära tegema. ja ma olen üsna üllatunud, et hiljuti käisin super äh,, äh supermarketis äh, Leedus ja iga kurk oli eraldi pla-, pakendatud plastikusse, see on üle mõistuse ja täna hotellis oli klaas ja selle kõrval oli ka plastiktops, mis oli eraldi pakendatud plastikusse veel me peame tegelema sellise probleemiga, me saame sellistes kohtades plastiku kasutamist vähendada või vältida plastiku kasutamist ja ma olen, mul on väga hea meel, et te olete nõus sellega, et vaja on edasi liikuda ja tuleme siis välja lõpliku tekstiga. aitäh! ja kordan veel kord, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmekümne esimesel augustil kaks tuhat kaheksateist kell kolmteist null null. et meil on vaja rohkem äh, inimesi teavitada, meil on vaja suuremaid äh, äh, finantsstiimuleid ja rohkem teadusuuringuid uute mm, tehnoloogiate kohta, mis võimaldaksid meil siis plastikut asendada ja mm, ringlusesse võtta sest ma ei arva, et oleks võimalik saavutada täielikku biolagunevust. aitäh ja lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, päevakorrapunkt number kaheksa, teavitamiskohu-, teatamiskohustuste üle ühtlustamine keskkonnapoliitika valdkonnas. ja raportööriks on härra Caputo. meil on äh, kakskümmend minutit selle arutelu jaoks härra raportöör, teie kõneaega ma ei piiraks, nii et palun äh, võtke sõna, saate sõna aitäh. see arvamus keskkonnakomisjonile puudutab väga tehnilist teksti, tegemist on siis teatamiskohustamise, kohustuste parandamisega, mis puudutab keskkonnapoliitikat, vaja on parandada faktilisi aluseid, mis on äh, liidu poliitikate väljatöötamiseks vaja on äh, läbipaistvust suurendada, lihtsustada äh, kommunikatsiooni ja vähendada ähm, bürokraatlikku koormust, ähm, suurenev läbipaistvus ja lihtsustamine puudutab siis äh, neid loomi, mida kasutatakse teaduskatsetes, eelkõige on tegemist vaba juurdepääsuga andmepanga, andmebaasi loomisega. teaduslikel eesmärkidel kasutatavaid loomi kasutatakse väga erinevate meetoditel ja siin on tegemist raporti koostamisega parlamendile ja nõukogule, mis puudutaks neid statistilisi andmeid, mis äh, selles andmebaasis peaksid kirjas olema. teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade direktiivi ellu äh, rakendamise puhul tuleb hinnata mõju äh, kümnes november kaks tuhat kakskümmend on esimene tähtaeg ja pärast seda tuleks äh, raport koostada iga viie aasta pärast äh, nende loomade kohta, keda kasutatakse teaduslikel eesmärkidel. aitäh! aitäh! Mm, proua Sandra, variraportöörina, palun, kaks minutit on teil aega. aitäh. mul on tunne, et äh, see päevakorrapunkt, millega me tegeleme, on keskse tähtsusega. me tõesti peaksime uurima, et äh, millised plaanid on äh, komisjonis lisaks sellele teatisele, siin on juttu erinevatest direktiividest, tahaksin keskenduda kahele, esmalt direktiiv, mis puudutab keskkonnaalast vastutust äh, seoses äh, keskkonnakahjude ennetamise ja hüvitamisega ning teiseks äh, need kohustused, mis lasuvad inimestel, kes mm, toodavad äh, Ähm, puittooteid. sel suvel oli kaks väga negatiivset äh, sündmust Galiitsias ja ma tahaksin küsida, et äh, mis raamistikus sooviks komisjon edasi liikuda? me ei saa lubada seda, et on keskkonnamõjusid, mis viivad selleni, et põllumajandus täiesti ähm, hävitatakse, hävitatakse äh,, reostatakse ähm, vesi ja muld. tegemist on ähm, kiirrongide, rongide, raudteede rajamisega ähm, väga palju puitu langetati metsades ja tegemist on ka ettevõtete vastutusega, kui tekivad suured keskkonnakahjud või kui kahjustatakse maastikku ja seda juhtub ka Liitsias järjest sagedamini ja seetõttu ma arvan, et komisjon peaks, peaks minema veel kaugemale ja kuulama rohkem, koostama aruandeid selle kohta, mida liikmesriigid äh, komisjonile teada annavad, vaja oleks kuulata, võtta meetmeid selleks, et äh, direktiive ja määrusi ka eelarve rakendataks, sest äh, muidu jäävad need lihtsalt sõnadeks. ja ühiskonnal on siis tunne, et komisjon on väga ambitsioonikas, kui tegemist on direktiivide koostamisega, mis on väga keskse tähtsusega, aga lõpptulemusena meie peame neist kinni pidama, aga teised mitte, et äh, tegelikult äh, mingit mõju neil õigusaktidel ei ole ja et äh, endiselt on selliseid olukordi, millest ma just rääkisin. härra Vaits, palun. jah, tere kõigile ma äh, tervitan keskkonnapoliitilisi ambitsioone, mis on mul kolleegil, ehkki ma ei saa aru, mis on selle puutumus selle äh, arvamusega, aga iseenesest äh, see raport on väga tervitatav, et siin pannakse paika paremad teavitamiskohustused, ma toetan seda, viimases artiklis on juttu ka ähm, eesmärgi püstitamisest, et liikmesriigid peaksid et liikmesriikide puhul tuleks tagada kontroll, et mil määral nad äh, rakendavad ellu seda, et äh, loomade kasutamist äh, tuleks piirata Ehm, ja see on minu meelest väga oluline, et statistikast iseendast ei ole mingit kasu, välja arvatud juhul, kui me näeme, et millist, äh, kui me näeme tõesti, et millist äh, kahju loomadele põhjustatakse, eriti mis puudutab kosmeetikaartikleid, et vaja on saavutada seda, et äh, loomade kannatusi vähendatakse ja et edendatakse alternatiivsete võimaluste kasutamist. rohkem sõnasoovijaid ei ole seetõttu palun, et äh, TG Envi äh, esindaja võtaks sõna. aitäh, esimees ja sooviks tänada raportööri ja variraportööre selle ettepaneku eest ja teie jõupingutuste eest tegeleda selle väga keeruka ettepanekuga ja saada aru sellest, et äh, mida komisjon on välja pakkunud. ma tahaksin tänada eelkõige arvamuse koostajat selle eest, et äh, tema arvamused äh, peaaegu kõigis aspektides selle ettepaneku puhul on lähedased Euroopa mm, Komisjoni ja Äh, ja, ja põllumajanduskomisjoni puhul eriti. ja on ainult üks äh, aspekt ja variraportöör äh, rõhutas seda, kus meie arvamused lahknevad ja see puudutab muudatusettepanekut, mis on seotud loomkatsete direktiiviga. komisjon on teinud ettepaneku kustutada Äh, tavalised aruanded, mida regulaarselt koostatakse äh, Euroopa Parlamendile ja nõukogule. aga parlament äh, nõuab, et aruandlussüsteemi uuendataks ja säilitatakse tavapärane aruandlusmeetod. mina tahaksin rõhutada ja kutsuda põllumajanduskomisjoni liikmeid üles et te vaataksite oma seisukohad läbi ja oleksite nõus sellega, et selline tavapärane teavitamiskohustus kaoks. ma tahaksin mainida seda asjaolu, et Euroopa Parlament ei jää teavitamata, kui tavapärane aruandlus kaob, vaid komisjon teeb ettepaneku äh, moderniseerida olemasolevat äh, aruandlussüsteemi et äh, nii avalikkus kui liikmesriigid äh, saaksid rohkem võimalusi, aga et liikmesriigid saaksid ka esitada koondandmeid äh, selle kohta, et kuidas nad järgivad erinevaid direktiive, mida see ettepanek puudutab, et liikmesriigid endiselt muudavad komisjonile andmed kättesaadavaks ja komisjon endiselt iga-aastaselt peab parlamenti äh, ja Euroopa Liidu Nõukogu nendest andmetest teavitama. loomulikult me viitame siin statistilisele aruandele, aga neid andmeid ei esitata parlamendile ega nõukogule lihtsalt numbrite jadana, vaid komisjon alati toob siis välja ka, et mida need toorandmeid tähendavad Ähm, erinevate äh, kohustuste kontekstis äh, iga direktiivi lõikes. nii et parlament äh, saab pidevalt teostada järelevalvet selle üle, et kuidas liikmesriigid ähm, peavad kinni nendest kohustustest, mis neil on seoses loomkatsete direktiiviga ja me näeme ka seda, kuidas komisjon oma kohustusi täidab Äh, mis tulenevad aluslepingust äh, ja seonduvad sellega, et komisjon on äh, järelevalve teostada direktiivide rakendamise osas. et kui te olete nõus artikli viiskümmend seitse ärakaotamisega, nagu komisjon on välja pakkunud, sellega te ei loobu mitte mingitest järelevalvevolitustest, mis teil on Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide üle nii et äh, tahaksin teid julgustada, et te kaaluksite uuesti seda muudatusettepanekut. olen ka hmm, teadmiseks võtnud kõik need kommentaarid, mida siin äh, esitasid äh, kaasraportöörid. või variraportöörid, ma tahaksin teid julgustada, et te eristaksite siin üldist ülevaadet, mis puudutab direktiivide ja kohustuste järgimist ja siis spetsiifiliste äh, spetsiifilisi andmeid, mis puudutab, äh, puudutavad äh, kohustuste täitmata jätmist, et komisjon on sel-, välja pakkunud kahetise lähenemise, et me peame nägema, et milline on üldine pik-, pilt ja see ettepanek puudutabki üldist pilti, et me soovime moderniseerida aruandlussüsteemi ähm, keskkonnaküsimustes ja annaksime äh, liikmesriikide avalikkusele paremad võimalused ja annaksime ja muudaksime üldise pildi äh, ka selgemaks äh, Euroopa Liidu poliitiliste institutsioonide jaoks. ja selle üldise pildiga on seotud need äh, juhtumid, mida te mainisite, mis Galiitsias on toimunud ja me kindlasti analüüsime seda piirkonda ka. aga tegemist on erineva teemaga, see puudutab üksikjuhtumeid, kus reegleid on või ei ole järgitud, aitäh. Eh, aitäh, esimees tahaksin siin mõningatele küsimustele veel vastata, et tegemist on väga tehnilise aruteluga, väga tehnilise arvamusega, mille eesmärgiks on suurendada läbipaistvust Euroopa kodanike jaoks ja parandada äh, keskkonda puudutavaid õigusakte, mis puudutab äh, seda küsimust, et kuidas aruannet koostatakse, äh, selle osas me mõtleme Äh, veel edasi, aga meil peab alati olema see peamine eesmärk, et äh, ei piisa sellest, et äh, mingid õigusaktid kaotatakse ära ja lihtsalt öeldakse, et me tahame teid teavitada, vaid asjad tuleb täpselt paika panna. selleks, et oleks võimalik kontrollida mil määral komisjon siis tegelikult ka äh, kinni peab oma teavitamiskohustusest äh, keskkonnapoliitikas. et äh, meie jaoks on oluline, et meil oleks paremini võimalik ähm, teavit-, teavet saada ja mm, kodanike ootustele vastata. aitäh ja nüüd äh, lõpetan selle päevakorrapunkti käsitlemise ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kolmandal septembril, nii et aega on veidi rohkem. lugupeetud daamid ja härrad, meie koosolek jätkub äh, neliteist kolmkümmend, aga nüüd algab koordinaatorite koosolek, aga tavaline koosolek läheb edasi neliteist kolmkümmend ja nüüd tuleb viieminutiline tehniline paus. ja siis algab äh, õigeaegselt või isegi veidi varem koordinaatorite koosolek. aitäh!